Dear ladies and gentlemen, we have to daamid ja härrad, me peame alustama oma pärastlõunase koosolekuga ja kuulamisega, mis on korraldatud koos öö, ähm, öö, äh, kaubanduskomisjoniga ning me räägime USA ja Euroopa Liidu suhetest. nagu te teate, siis Euroopa Liidul ja USA-l on olnud pikemat sorti öö, Äh, suhted, mis lähevad kaugemale välispoliitikast ja kaubandusest, meie partnerlus põhineb äh, ühistel väärtustel ja äh, mis mängivad olulist rolli ka ülemaailmses stabiilsuses. aga meie suhted on muutunud, sattunud surve alla, kuna meie seisukohad on erinevad ülemaailmsetel teemadel, regionaalsetel konfliktide asjus, nagu näiteks Iraan või kliimamuutus või kaubandus täna oleme siia kutsunud neli kõnelejat, kel, kes räägivad erinevatest perspektiividest, neil on erinevad kogemused ja taust. ning loodetavasti tänane kuulamine annab meile võimaluse ka kasutada see, neid mõtteid ära Ahveti algatusraportis e, Euroopa Liidu ja USA suhete kohta. tänases päevakorras on esimene arvamuste vahetus sellel teemal ka pärast kuulamist olemas tahaksin äh, tervitada meie e, e- eeskõnelejaid, kõigepealt Excellents Anthony Gardenit, endist USA suursaadikut Euroopa Liidu juures, äh, teiseks Helmut Schmidti sihtasutuse ja Saksa Marshalli fondi äh, stipendiaat härra von Marshall, järgmiseks härra Jeremy Shapiro, kes Euroopa Nõukogus on teadusdirektor. kolmandat, neljandat kõnelejat kahjuks ei ole, seega kolm kõnelejat ongi. esimesena saab sõna Excellence Anthony Gardner. väga meeldiv, et te täna siia tulite. kui ma ei eksi, siis viimati käisite te välisasjade komisjonis novembris kaks tuhat kuusteist. me ootame väga teie analüüsi praeguste Euroopa Liidu ja USA suhete kohta, palun, kümme minutit. Thank you, it's good to be back here, I have spent many happy hours mul on väga hea meel siin äh, viibida, ma olen siin ja mitmetes teistes komisjonides Euroopa Liidus, äh, e-, Euroopa Parlamendis mitu korda käinud. minu äh, töökoht siin ei olnud mitte ainult töökoht, vaid see oli minu isiklik missioon, mida ma mõtlesin ka väga isiklikult ja Äh, USA ja Euroopa Liit on äh, loomulikud äh, partnerid, kes peavad tegema koostööd piirkondlike ja üleilmsete väljakutsete puhul ja kumbki ei saa omaette lahendada probleeme nädal enne töökohalt lahtumist, kaks tuhat seitseteist aasta kahekümnendal jaanuaril viisin läbi pressikonverentsi, mis oli väga otsekohene ja ma hoiatasin äh, Äh, millised saavad olema äh, Trumpi valitsuse vaated Euroopa Liidu suhtes ja ma ütlesin äh, seda sellepärast välja, et liiga palju oli kaalul, et vaikida. mõned teist ehk teavad, milline on minu isiklik taust. mina olen Itaalia äh, fašistide äh, lapselaps äh, teemaga seotud põgenike laps, kes põgenes Mussolini terrori eest Itaalias ja mina tean, mis leiab aset äh, sellistes tingimustes, kus õigussüsteem ja vaba kõne satub äh, ohtu. Madam Albright on meid hoiatanud, et me peame olema valvsad, millised on ohud demokraatiale kogu maailmas ning Euroopa demokraatia suurepärased institutsioonid nagu Euroopa Parlament täidavad olulist rolli selleks, et tagada, et meie ühised väärtused äh, säilivad ja ma loodan, et Euroopa Liidu institutsioonid ei kõhkle kunagi, et välja astuda nende väärtuste eest poolteist äh, aastat pärast Trumpi äh, valitsemist võib öelda, et Euroopa Liidu ja USA suhted saavad kahjustada peaaegu kõikides valdkondades, isegi kui see on ainult ajutine. Ehm, välisminister Pompei eh, ütles oma pressiteates, et eh, Euroopa Liit on üks eh, lähemaid ehm, partnereid välismaal, need on head kaunid sõnad, aga kahjuks on need vastuolus retoorika ja tegevusega valitsuse poolt kahjuks selle presidendi enda avaldused seavad küsimuse alla Euroopa Liidu, väidab, et tegemist on klubiga, mille eesmärgiks on äh, USA kaubandusega võidelda ning mis on ebatõhus äh, ning eurokaatlik äh, organisatsioon, kes soovib sõlmida kahepoolseid suhteid ning leiab, et Brexit oli hea ähm, tulemus ja teised peaksid lahtuma. Steve Bannon on lahkunud äh, Valgest Majast, aga uus julgeolekunõunik on äh, samuti leidnud, et kaubandussuhetes ei ole mingit äh, võimalust mingit kasu saada ning kõik seab liigseid tingimusi, sidemeid USA-le Euroopa Liidu poolt. Äh, administratsiooni nägemused on eksitavad Euroopa Liidu suhtes ja need seavad äh, ohtu ajaloo kuus aastakümmet toetust Euroopa integratsiooniga on luhta minemas. kolme aasta jooksul siin nägime, kuidas me koostööd tegime üheksas valdkonnas, kolmes äh, sektoris esiteks planeedi eest hoolitsemine, mida ma siin silmas pean, kliimamuutuste läbirääkimised äh, tähendasid humanitaarabi, välisabi äh, ning inimõiguste korruptsioonivastast võitlust kogu maailmas ja kõigis nendes valdkondades on hetkel kahju sündimas, kus äh, need prioriteedid ei ole enam prioriteedid. teine valdkond, kus me tegime nii tõhusat koostööd, sealhulgas ka siin komisjonis ja INTA komisjonis oli meie, puudutas meie majandus, kaubandussuhteid. jah, me ei jõudnud TTIP-i leppeni, aga me olime head partnerid andmekaitse teemadega pooleteise aasta või enama läbirääkimiste käigus jõudsime me sellega ühele poole ning digitaalne tegevuskava oli samuti meil väga käeulatuses. kolmas valdkond, julgeoleku teema, kus tegime tihedat koostööd energiajulgeoleku, sõjaväelise julgeoleku koostöö valdkonnas ning samuti ka teistes valdkondades, sealhulgas ähm, ähm, seaduse tagamise valdkonnas, me peame tegema kõik, mis võimalik, et äh, jätkata edusamme nendes valdkondades. otsus Iraani tu-, tuumaleppest taganeda on hea näide kahjude kohta. see otsus äh, võeti vastu arvestamata, et Iraan on oma kohustustest kinni pidanud, administratsioon on äh, lepingut pidanud kahepoolseks ning öelnud, et USA võib sellest taganeda ühepoolselt ning Euroopa Liidul on õigus üritada seda lepet päästa, äh, samas äh, lähtudes teatud tingimustest, mis on majanduslikud, aga keeruline on seda teha, sellepärast et raske on Iraanile anda nii-öelda mängi, mänguruumi üheksakümne kuuenda aasta tingimused, nagu te teate, takistasid Euroopa Liidu kodanikel äh, kahjustamast neid sanktsioone, mis olid äh, kehtestatud Kuubale, Iraanile, aga tegemist on väga keerulise juriidilise instrumendiga, sest enamus Euroopa ettevõtteid soovivad oma ettevõt-, ärihuvide eest äh, seista USA-s julgeolekusuhted äh, on samuti ohus, nägin oma poolt, kuidas äh, Euroopa Liidu äh, abi on täiendav, mitte vastuolus sellega, mida me teeme NATO-s ja mina olen väga palju aega viitnud koos oma kindralitega ja nemad ütlesid samuti, et Euroopa Liidust on abi, aga Aafrikas nad teevad suurepärast tööd, ja Euroopa Liit teeb seal suurepärast tööd, aga see administratsioon leiab, et Euroopa Liidu huvi jätkata nende missioonidega ning säilitada suuremat automa-, autonoomiat äh, seab NATO küsimuse alla. vaatamata sellele õiguskaitse valdkonnas äh, ja vastavas koostöös on tegemist valdkonnaga, kus USA ja Euroopa Liit saavad teha koostööd ja me peaksime tegema koostööd me oleme näiteks Europoliga koostööd teinud väga tõhusate raskete kuritegude puhul uimastikaubanduse, laste ärakasutamisega, võltsimise ja teistes valdkondades samuti. nüüd, nüüd peame tegema koostööd selleks, et tagada et me säilitame elektroonilised, suudame elektroonilised tõendusmaterjalid kiiremini kätte saada kui varem. pilve äh, seadusakt äh, märtsist äh, võimaldab allkirjustada vastavaid kokkuleppeid välisriikidega selleks, et tagada vastastikune juurdepääs tõendusmaterjalidele. Need äh, on vajalikud selleks, et tagada inimõiguste ja justiitsvaldkonna tegevus ja vastav lepe tõenäoliselt sõlmitakse ka UK-ga ja sellele järgnevad ka Uus-Meremaa, Jaapan, Austraalia ja teised. mina tahaksin, et USA, Euroopa Liidu vaheline kahepoolne kokkulepe elektroonilise tõendusmaterjali osas ka sõlmitud saaks. on mõningad väljakutsed, poliitilised väljakutsed, aga liikmesriikidest peaaegu kõik on oma toetust avaldanud Euroopa Komisjonile, et läbirääkimisi pidada äh, kõigi kahekümne kaheksa, peatselt kahekümne seitsme liikmesriigi nimel. ja väga lühidalt, kas USA ja Euroopa Liidu suhted äh, elavad üle neli aastat Donald Trumpi all, loomulikult äh, mõned mõtted ning dialoog Atlandi üleselt ei ole olnud kunagi nii tähtis, eriti just vahevalimistel, kus demokraadid võib-olla saavad äh, kongressis äh, võimu ja me peame mõlemale parteile selgitama, millised on need koostööhuvid ja millised on öö, äh, probleemid ning lisaks sellele on vaja ka teistes valdkondades tõsist kood teha, koostööd teha. mitmeid raskeid aegu on olnud ka varem ja loomulikult saame hakkama ka selle pöördepunktiga lisaks sellele on vaja jätkata koostööd ärivaldkonnaga USA-s, sest nemad mõistavad, milline on Euroopa integratsiooni eelis. USA ettevõtted mõistavad, et kaubandussõjad on rumalad ja kergesti kaotatavad lisaks sellele Euroopa Liidu institutsioonid, sealhulgas parlament, peavad süvendama sidemeid äh, USA osariikidega ja linnadega, sest nad täidavad olulist rolli kaubandussuhetes ja selleks, et USA peaks kinni kokkulepetest, sealhulgas Pariisi kliimalepetest. me peame harima ameeriklasi Euroopa Liidu osas. Washingtoni saatkond teeb väga suurt tööd selle nimel ning lõpetuseks Euroopa Liidul on õigus kasutada võimalust kahepoolsete kaubanduslepete sõlmimiseks, selleks on, äh, see on õige ning Euroopa Liidu eksportijatel on konkurentsieelis äh, USA ettevõtjate osas ning WTO osas teil on õigus keelduda väljapressimisest. mina olen mitu aastat läbirääkimisi pidanud äh, ja ma keeldun selliste eeltingimuste all tegutsemast ning lõpetuseks on vaja leida võimalused, kuidas suhteid luua mõned äh, liikmesriigid arvavad, et meelitamine aitab, aga tulemused räägivad enda eest. ühtsus, äh, ühtsuses peitub jõu, jõud, selle juurde tuleb jääda ning sellel on poliitiline ja majanduslik võim ja ajaloo äh, koorem on teie õlgadel, aitäh! Mr Gardner, thank you for your aitäh, härra Gardner, äh, ilusate sõnade ja nõuannete eest. eks me näe, mis juhtuma hakkab. järgmisena saab sõna Christoph von Marschall, kes äh, on äh, Saksamaa Marshalli fondi stipendiaat praegusel hetkel, aga ta on olnud ka Tagespiegeli diplomaatiline korrespondent ning tema räägib erinevatest võimalustest Euroopa Liidu jaoks transatlantilises partnerluses ning äh, tema äh, ettekande peakiri on Kuidas vältida seda, et meie tähtsus väheneb? millised on Euroopa Liidu transatlantsete suhete võimalused rasketel aegadel? palun, aitäh! nagu te kuulsite juba, siis mina olen esimene Helmut Schmidti äh, äh, Zeiti äh, sihtasutuse ning Saksa Marshalli fondi stipendiaat, praegusel hetkel projekti käigus elan ma Washingtonis äh, ning ma uurin, mida Euroopa Liit üldisemalt ning Saksamaa spetsiifilisemalt saab ette võtta selleks, et säilitada liberaalset reeglitepõhist maailmakorda. ma ei küsi, milline peaks maailm välja nägema, mida saksa, sakslased ootavad oma partneritelt ning mida nad ei oota. selle asemel ma küsin, mida meie partnerid ootavad Saksamaalt, meie otsesed naabrid Prantsusmaa ja Poola, Euroopa Liidu üldisemalt ning USA ma olen reisinud Brüsselisse, Pariisi, Varssavisse ja Berliini selleks, et rääkida äh, riigi- ja valitsusjuhtide nõunikega. me elame ajas, kus on palju kriise ning palju kriise pärinevad niinimetatud lääne seest. Brexit näiteks, USA uus president Trump, populistlike parteide valimine ning Euroopa Liidu võimetus öö, äh, otsuste tegemise protsessi tõhusaks muuta peale selle on meil probleemideks agressiivne äh, Venemaa, oma võimu peale suruv Hiina, autoris-, autor, autoritaarsus tõustab ka pead näiteks Türgis. seega, aga kõik ei ole halb. Äh, pärast seda, kui ma sain oma stipendiumi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembris, oleme me näinud Austria ja Prantsusmaa valimisi ning võib näha, et äh, demokraatia võime ennast korrigeerida toimib aga isegi Austria ja Prantsusmaa tulemuste kõrval ei ole üldine pilt ilus. ja selle asemel, et oodata seda demokraatia enesekorrektsiooni, võiks pigem aktiivselt tegeleda ohtlike trendide korrigeerimisega. niisiis, millised on meie ülesanded, neid on neli me peaksime analüüsima olukorda äh, kainelt, mitte emotsionaalselt, me peaksime kuulama, kui meie partnerid märgivad ära meie nõrkused, me peaksime parandama seda, mida me saame parandada ning me peaksime vältima konfrontatsioone, mida me ei saa võita. minule meeldib liberaalne reeglitepõhiline maailmakord, mille lõi USA pärast teist maailmasõda. see maailmakord öö, äh, öö, äh, oli peamine põhjus Saksamaa ja Euroopa eduks. see USA pakkus turvalisust öö, Äh, mille all õitses demokraatia, õigusriigi põhimõte ning ka majandus, mis on meie heaoluriigi aluseks. Euroopa Liit on majanduslikult muutunud sama tähtsaks kui USA, aga turva, julgeoleku valdkonnas sõltume me endiselt USA-st, sõltume ka sellest, et USA tagab meile turvalised kaubateed üle maailma meie ekspordi jaoks. nüüd on äh, reeglitepõhine maailmakord ohus, ohud pärinevad erinevatest vald-, äh, suundadest aga üks äh, allikas on ootamatu, USA president nimelt. Donald Trump kehtestas äh, tollitariifid äh, alumiiniumile ja terasele naeruväärse väite tõttu, et need on ohuks USA rahvuslikule julgeolekule. ta väljus Pariisi kliimaleppest, US, ÜRO agentuuridest ning tühistas Iraani tuumaleppe. ning ta blokeerib WTO kohtunike määramist. me võime siin teha kaks ohtu reageerides, me võime üle hinnata probleeme ning alahinnata väljakutseid Euroopa ees. Trump ei ole otseselt liberaalse maailmakorra vastu, ta on teatud osade vastu. ja meil on endiselt palju ühist, näiteks me soovime, et Hiina austaks vabakaubandust ning intellektuaalomandi õigust, peame ennast kaitsma Venemaa vastu, tagama Euroopa energiasõltumatuse, võitlema äh, massihävitusrelvade leviku vastu, stabiliseerima Lähis-Ida ja Aafrikat. vahel me ei ole päris nõus, kuidas neid eesmärke saavutada, aga eesmärgid on meil ühised. teine oht on, et me alahindame väljakutseid, mis Euroopa ees seisavad. mõned loodavad, et Trump läheb, äh, kaob ära kuskile, mõned väidavad, et Euroopa äh, peaks astuma vastu USA-le, minu arvates on mõlemad lahendused eksilikud ja isegi ohtlikud. Trump jääb ametisse, teda ei tagandata, võib-olla valitakse isegi kahe tuhande kahekümnendal aastal tagasi ning ta vaateid ei leebu. Äh, ta maailmapilt äh, säilib ning tema kampaaniameetodeid hakatakse kopeerima. kui vaadata, millised võiks olla lahendused, siis jääb Jaapan silma. Trump äh, teatas kohe alguses, et ta väljub Vaikse ookeani kaubandusleppest ning tegi seda ka Jaapan aga suutis alla aasta jooksul organiseerida TPP üheteist kümne, eh, kus olid osalised kõik teised partnerid peale USA ning Jaapan usub, et TPP suudab eh, pärssida Hiina eh, võimu ning kehtestada reeglipärane kord. seega liberaalne maailmakord ei kao sellepärast, et USA osasid selle eest aspekte ei austa. meil on lihtsalt vaja teisi liidreid, kes seda, seda kaitsevad kaks küsimust Euroopa ees on järgmised. kas Euroopa Liit suudab teha midagi sarnast ning kas Euroopa nõustub Jaapaniga, et Trump ei ole vaenlane ning me ei peaks nägema ennast alternatiivina USA-le? Jaapan ja äh, Euroopa Liit siis. Jaapan tegutseb, äh, kui USA seda ei tee, äh, olulistes küsimustes Jaapani jaoks see annab võimu alliansi sees USA-ga, siin ei võidelda USA vastu. tänapäeva maailmas on valdkondi, kus Euroopa Liidu võim on päris suur. näit-, toon kaks näidet, kõigepealt kaubanduslepped. Euroopa Liit kujundab tulevast kaubandus- ja investeeringute reeglistikku ajal, kui USA vaatab kõrvalt Euroopa Liit on läbi rääkinud või lä räägib läbi kaubanduslepetega Kanada, Mehhiko, Jaapani, Lõuna-Korea ning paljude Aafrika ja Mercosuri riikidega. samamoodi äh, kujundab Euroopa Liit reegleid, kuidas kaitsta andmeid oma üldandmekaitse määruse läbi. ma tunnen USA-s äh, peaaegu iga päev selle mõjusid, USA organisatsioonid öö, äh, Äh, äh, küsivad minult, kas äh, nad, ma olen nõus meile saatma vastavalt andmekaitse üldmäärusele. aga on ka teisi näiteid, kus Euroopa Liidul ei ole piisavalt võimu. üks väljakutse on siin ka, Euroopa Liidu riigid ei ole alati ühel meelel, näiteks kui ma küsin Berliinilt, Varssavilt ja kui ma küsin sakslastelt, mida arvate Trumpist, siis nende jaoks on see piinlik olukord poolakad aga ütlevad, et milles probleem, meie suhted on head ning prantslased ütlevad, see ei ole esimene kord, kui me räägime, äh, tegeleme raske, keerulise USA presidendiga. samamoodi äh, on äh, erinevused siis, kui ma räägin sellest, mis peaks olema transatlantiliste suhete keskmes. poolakad ütlevad julgeolek, sakslased kaubandusinvesteeringud, prantslased mitmepolaarse maailma säilitamine seega me ei, ei suuda kokku leppida. veel üks väljakutse tuleneb sellest, et Euroopa Liit suudab küll reeglites kokku leppida, aga ei suuda neid ellu rakendada. vaatame näiteks Iraani lepet. Euroopa soovib päästa seda lepet, aga ei suuda kaitsta ettevõtteid, kes soovivad Iraaniga e, äri ajada USA sanktsioonide ajal. demokraatia ja õigusriik on ka problemaatiline, me, Euroopa Liit ei saa tegutseda, kui Poola ja Ungari, kaks liikmesriiki, äh, rikuvad reegleid. Äh, euroala äh, probleemid tekkisid ka sellepärast, et reegleid ei austatud. Saksamaa ja Prantsusmaa täiesti karistamatult kõigepealt rikkusid reegleid, siis tuli Kreeka ja nüüd on Itaalia probleemid. siis rändekriis, meil oli re-, reeglistik, kuidas äh, Äh, migrantide ja asüülitaotlejatega tegeleda, aga neid ignoreeriti. siis Ukraina sõda, esimest korda viimastel kümnenditel jättis USA suure äh, Venemaa konflikti äh, eurooplaste lahendada. sõlmiti Minski kokkulepe, aga mitte seda pole ellu rakendatud. parim argument Merk-, kantsler Merkelil on see, et on laenatud USA-lt, ähvardatakse ukrainlasi relvastada. millal me hakkame reegleid võtma tõsiselt? me ei tohi teha erandeid. me kõik teame, et lihtsaid lahendusi ei ole. ei saa olema uut Euroopa aluslepingut lähitulevikus, kus pädevusi kantakse veel liikmesriikidelt Euroopa Liidule üle. Äh, progress sõltub sellest, kuidas liikmesriikide valitsused on valmis tõhustama valitsustevahelist koostööd. kui Euroopa soovib vältida oma tähtsuse vähenemist, peavad nad tegutsema see kehtib eriti julgeoleku valdkonna kohta. Euroopa Liidu kodanikud ootavad kaitset e, nii siseriiklike ohtude eest, väliste ohtude eest, ohtude eest majanduslikule ning sotsiaalsele turvalisusele. suuresti on see kooskõlas USA ootustega, Euroopa peab võtma rohkem vastutust omaenda julgeoleku eest. seega keskenduge julgeolekule meil on kurb ajalugu, kus me lubame, aga ei täida lubadusi. mäletate Balkani sõdu kakskümmend aastat tagasi, Euroopa ei suutnud peatada võitlus, võitlust ennem kui USA sekkus. mäletage, mäletate, kuidas me lubasime hakata tegutsema siis? kas me oleme valmis uueks kriisiks tänapäeval? minu arvates mitte. minu kodumaa Saksamaa on probleemide keskmes. me kirjutame alla kohustustele, aga ei öö, öö, täida neid me ei täida NATO kahe protsendi kohustust, sest me ütleme, et rahumeelsetel sakslastel on väga keeruline rohkem äh, kaitsele kulutada. me kirjutasime alla Peskole, e, e, et siis oleks Euroopal rohkem võimalus äh, kulutada äh, Euroopa kaitsele, aga kus on see Peskole mõeldud raha? me peaks tõesti minema sõnadelt tegudele seda ma tunnen eriti pärast seda, äh, kui ma külastasin Pariisi ja Varssavit. Pariisis tuntakse, et tuleb tegutseda, Berliinis aga mitte. sakslased ütlevad, kõik on korras ja ning probleemid on kuskil mujal, miks meie peame midagi muutma? suletud uste taga tunnistavad äh, kõrged ametnikud ja poliitikud Saksamaal, et on probleeme, aga äh, keegi ei räägi sellest valijatele, meie partnerid ei ole enam nõus leppima Saksamaa vabandustega ning neil on täielik õigus isiklikult olen ma veendunud, et ei ole väga keeruline veenda Saksamaa inimesi, mina osalesin aruteludel, paljudel aruteludel üle Saksamaa viimase nelja aasta jooksul, inimesed on valmis kuulama, aga meil probleem seisneb liidrites. ning ma võin teilt ainult paluda seda, et ärge olge liiga viisakad oma Saksa partneritega, äh, visake neile kinnast, Saksamaa peab muutuma. Äh, koos rikkuse ja mõjuga tuleb ka vastutus. Saksamaa ja Euroopa saatused on omavahel seotud me äh, kas õpime äh, tegutsema või meie tähtsus väheneb veelgi. aitäh! ma aitäh, doktor von Marshall, väga huvitav analüüs. nüüd kolmas kõneleja, härra Jeremy Shapiro, kes on Euroopa öö, äh, öö, välisasjade nõukogu öö, teadusdirektor tema räägib USA Euroopa Liidu suhetest Trumpi administratsiooni ajal, palun. suur tänu! suur au on olla täna siin ja kõneleda selle komisjoni ning selle, sellise auväärt publiku ees. kui nüüd püüda mõista Trumpi administratsiooni suhtumist Euroopa Liitu, siis äh, tuleb teha kõigepealt mõningad tähelepanekud ise selle administratsiooni kohta. kõigepealt Trumpi administratsioon tervikuna tegelikult ei oma mingisugust konkreetset lähenemisviisi Euroopa Liidule, Euroopale ega ühelegi välispoliitika valdkonnale peale kaubanduse ja sisserände. see ei tähenda seda, et administratsiooni oleks lõhestunud, tegelikult äh, see on üsna tavaline Ameerika Ühendriikide valitsuse puhul, aga tegelikult nad lihtsalt ei suuda kujundada enamus äh, välispoliitilistes küsimustes välispoliitilist strateegiat. ja selle probleemi peamiseks allikaks on president ise, tema isiksus, tema temperament, tema hinnangud. tema jaoks ei ole järjepidevus väärtus enamasti ta ignoreerib välispoliitilisi teemasid ja siis sekkub järsku ähm, meeleolu ajel sõltumata sellest, mis on varem juhtunud ja see muudab nende isegi kõige strateegilisematele nõunikele väga keeruliseks uue strateegia loomise. ja selle tulemuseks on see, et mitte keegi ei peaks mitte kedagi uskuma, äh, mitte uskuma mitte kedagi, kes väidab, et ta teab, mida Trumpi administratsioon kavatseb välisasjade küsimuses ette võtta, isegi siis, kui äh, isiku nimi on Donald Trump üks järjepidevuse äh, joon siiski on, ehkki ka siin on erandeid. on äh, nimelt rahvusvaheline kaubandus. rahvusvaheline kaubandus tõi ta tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel poliitikasse ja kolmkümmend aastat on ta uskunud, et Ameerika Ühendriigid äh, ei saa kasu rahvusvahelisest kaubandussüsteemist ning äh, see petukaup ongi tekitanud kaubandusdefitsiidi Ameerika Ühendriikide kaubanduses. üheks põhielemendiks sellises petukaubas on see, et Ameerika Ühendriigid on osalenud liiga sageli mitmepoolsetes kaubandusläbirääkimistes ning äh, seetõttu ei saa äh, USA majandus ära teenitud kaalu. ja Euroopa Liit on lihtsalt üks mitmepoolne konspiratsioon, sala, plaan, et äh, saada paremaid tingimusi Ameerika Ühendriikidega kaubavahetuses. ja veel, Trump uurib Euroopast ja Euroopa Liidust äh, vähe. tema jaoks ei ole see midagi, ta ei ole nõus nendega, kes äh, leiavad, et Ameerika Ühendriikidel on selged huvid mängus Euroopa Liidu stabiilsusega seoses ning Euroopa integratsiooniga seoses ta on majanduses keskendunud Aasiaga, peamiselt kaubavahetusega Hiina, kaubavahetusele Hiinaga, Jaapaniga, tema geopoliitiline suund on, kui tal üldse on mingisugune suund, on suunatud Lähis-Idale, iseäranis Iraagi, Süüria ja Liibüa sõdadele. Euroopa paistab olevat tema jaoks koht, kus on lihtsalt golfirajad, Euroopa Liit ise paistab olevat organisatsioon, mida ta süüdistab äh, golfiradade väljakujundamise takistamises Iirimaal ja äh, ta näiteks ei teadnud presidendiks saades, et Euroopa Liidul on äh, kaubandus äh, kokkulepete sõlmimise volitused liikmesriikide nimel ja ta esimesel kolmel kohtumisel kantsler, kantsler Merkeliga esindas neid seisukohti, aga, ja ei kuulanud mingisuguseid vastuväiteid mida see kõike tähendab siis äh, Trumpi ametiajal Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide suhete seisukohast? kõigepealt unustagem äh, püüdlused äh, strateegiat mõista. ärge andke järele kiusatusele mingisugust strateegilist narratiivi kujutada Trumpi lähenemisele, strateegilisele lähenemise kohta Euroopa Liidule hoolimata sellest, mida madalatasemelised ametnikud teile ütlevad, mitte kunagi ei tule järjepidevat lähenemisviisi Euroopa Liidule. kui hästi läheb, siis äh, on see teema, mis kaasneb teiste teemadega, nagu näiteks kaubandussuhted Hiinaga, või siis äh, sõltub see presidendi meeleolust. nii Ameerika Ühendriikides kui Euroopa Liidus on seisukohal, et nõunikud kongress, kohtud ja nii edasi võiksid luua mingisuguse järjepideva välispoliitilise lähenemisviisi Euroopa suunal. aga see mõte on nüüd hääbunud pärast viieteistkuulist Trumpi administratsiooni ametiaega. president Trump, nagu teised presidendid enne teda, on rohkem huvi äh, huvituma hakanud välispoliitikast, sellepärast siis mõju, see näitab tema poliitilist mõju ning äh, see tähendab seda, et äh, oodata on veel rohkem ebakorrapärasust ning äh, järjepidevuse puudumist. Ameerika Ühendriikide pushback umbes kuu tagasi on üks näide sellest, et Trumpi valitsus ei tunne muret, nii nagu USA valitsused üheksakümnendatel aastatel, sellepärast et Ameerika Ühendriikide kaitseplaanid võiksid NATO-le kahju tuua või et Euroopa Liit võiks Ameerika Ühendriikide strateegiliseks konkurentsiks kujuneda. Nad ei ole piisavalt strateegilised, et selle pärast muret tunda. Nad on märkilisemalt proosalisemad ning tunnevad rohkem muret äh, Pesco puhul äh, kaubanduse aspekti pärast, et äh, seega ka kaitse äh, kokkulepe rohkem toob kahju kaitsetööstusele Ameerika Ühendriikides. ja keskenduma peaks siis teiseks rohkem läbirääkimistele, mitte strateegiale. Euroopa Liit peaks Trumpi järjepidevat keskendumist läbirääkimistele tõsiselt võtma. tema jaoks kokkulepped ja tehingud, kus üritatakse endale parimaid võimalusi, võimalikke tingimusi äh, välja kaubelda, on just nimelt äh, parimate äh, huvide ja iseenda huvide küsimus, mitte mingisugune strateegiline lähenemisviis, mis lähtub minevikust. Trumpi kokkulepped, äh, Trumpi eelsed kokkulepped, mis on ühist, ühise, mis lähtuvad ühisest ajaloost, ühistest väärtustest, pikaajalisest perspektiivist, on tema jaoks null. Euroopa on liiga palju pööranud tähelepanu meelitamisele selleks, et häid kohtumisi kujutada ja, ja saada head pressikajastust. Donald Trumpiga ei ole raske hästi kohtuda, raske hästi kohtuda, ta, talle ei meeldi konfrontatsioon üldse ja seda on väga kerge tegelikult poliitikasse ümber kujundada ja poliitikas ära kasutada. aga parem lähenemine on läbirääkimiste lähenemisviisile keskenduda ning kasutada ära neid manööverdamisvahendeid, mis on seal. sellest on juba räägitud, seda võib teha näiteks siis, kui ähvardada äh, vastusanktsioonide rakendamisega see, rakendamist. see eeldab ühtsust, Euroopa Liidul on muidugi raske seda ühtsust saavutada, iseäranis raske siis, kui on tegemist läbirääkimistega Ameerika Ühendriikidega aga teie peaksite mõistma, et see on ainus viis, kuidas üldse mingisugust austust ära teenida Washingtonis tänapäeval. kolmandaks, mõelge geopoliitiliselt. Euroopa Liit ei saa ignoreerida seda, et äh, ühinsed eesmärgid teiste jõududega annavad siiski teatavat kaalu. Euroopa Liit peab mõtlema selle peale, kuidas teiste jõududega tõhusaid suhteid edasi arendada. sellised äh, jõud nagu Venemaa, Hiina, India, see võiks aidata parandada Euroopa Liidu suhteid USA-ga. siin ei ole küsimust mingisuguse tasa, mingisuguses tasakaalumängus Ameerika Ühendriikidega või Ameerika Ühendriikidele vastuastumises. hoolimata sellest, et äh, president ja tema administratsioon oleks tsentriline, majanduslikud, kultuurilised ja ideoloogilised sidemed Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel tähendavad seda, et need kaks jõudu peavad jääma kõige lähedasemateks geopoliitilisteks äh, liitlasteks ka tulevikus, selle asemel, et mõelda selle peale, kui kuidas on Iraani kokkuleppega äh, kliimamuutusega, alumiiniumi ja terase tariifidega, tuleks kasutada ära taktikalist äh, manööverdamisruumi ning võimalust, et Euroopa Liidu ja USA suhted muutuksid äh, stabiilsemaks. aitäh! suur tänu selle analüüsi eest! meil pidi olema täna ka neljas kõneleja, kuid härra Bart Germans palus ennast vabandada. ta kahjuks ei saa tulla tervislikel põhjustel meie tänasele kuulamisele ning me paluksime, me soovime talle head paranemist. ja nüüd annaksin sõna meie äh, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimehele Bert Langele, palun, teil on sõna, nagu öeldud, kaheks minutiks kirjade järgi, kuid võite kasutada siiski pisut rohkem aega. suur tänu! lugupeetud äh, kaasesimees, kõigepealt on mul kolm küsimust meie ekspertidele. loomulikult küsimused käsitlevad kaubandust, pole vähimatki kahtlust, et Ameerika Ühendriigid äh, on kõige suuremaks kaubanduspartneriks Euroopa Liidule nii ekspordi kui impordi vallas. ja seda loomulikult lähtuvalt WTO-st ja tuhande üheksasaja üheksakümne viienda aasta otsustest just nimelt seetõttu on meie kaubandus nii edukaks kujunenud. aga nüüd USA, nagu härra Gardner ütles, on hakanud õõnestama WTO lähenemisviisi. kasutatakse ära terase juhtumit, kus tuuakse mängu tuhande üheksasaja kuuekümne teise aasta külma sõja seadusraamistiks ja Hiina juhtum kolmsada üks, tuhande üheksasaja seitsmekümne neljanda aasta kaubandusakt. mõlemad õigusaktid loodi enne seda, kui WTO loodi ning Euroopa Liit astus tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal õigusakti kolmsada üks vastu ja oli täiesti selge, et kõik ja ka Ameerika Ühendriigid ise olid äh, nõus, et äh, see õigusakt ei ole WTO eeskirjadega kooskõlas, nii et äh, see on tõeline väljakutse maailma eeskirjade põhisele kaubandussüsteemile. millist äh, koostööperspektiivi te näete? kuidas oleks võimalik, kas näiteks WTO-d reformida, et taas jalule saada see maailma kaubandussüsteem, ja loomulikult meil on veel see konkreetne probleem, et et äh, Ameerika Ühendriigid tahavad ise ametisse nimetada äh, juhtorganeid ning äh, kogu WTO võib kokku variseda. kas on kuidagi võimalik seda maailma kaubandussüsteemi siiski kuidagi kindlustada ja säilitada. ja teiseks, kuidas, miks on Ameerika Ühendriikide jaoks olulisem, oluline ainult kaubandus, kaubavahetuse valdkonnas, loomulikult meil on ka äh, teenuste valdkond ja TRIPS-i kokkuleppest saavad Ameerika Ühendriigid kõige rohkem kasu, miljardeid saadakse litsentsitasusest Ameerika Ühendriikides kolmkümmend miljardit tuli Hiinast eelmisel aastal. miks siis keskendutakse ainult kaupadega ka kauplemisele? miks Ameerika Ühendriigi võimuorganid ei taha vaadata kaubanduses kogu tervikpilti? ja nagu härra Gardner ütles, on täiesti selge, et ei tule mingisugust kaubanduskokkulepet siis, kui äh, me oleme suure surve all, see tariifide number ei äh, vii mingisuguse kokkuleppeni. aga sellegipoolest äh, võime kaaluda seda, millised meetmed oleksid kasulikud selleks, et paremini asjadest aru saada ning kokkuleppele jõuda tulevikus. kas on võimalik sõlmida mingisugune turule pääse, pääsuleping, äh, tasakaalustatud äh, turulepääsuleping. ei saa kasutada tariife ühelt poolt äh, ja siis mitte võimaldada teiselt poolt ähm, avalikke hankeid ning äh, teenuste juurdepääsu. kas on võimalik ilma surveavaldusteta jõuda ühise lähenemisviisi juurde selle sellise turulepääsu teema vallas. suur tänu, härra Lange. mul on siin terve kõnelejate nimekiri. ees kümme sõnasoovijat on meil täna. vabandust, üksteist sõnasoovijat, härra Tänak on ka liitunud nimekirjaga, nüüd kaksteist, nüüd paneme selle nimekirja lukku. anname kõigile kõnelejatele poolteist minutit kõneaega. nüüd kõigepealt saab sõna härra Peterle milline au, ütleb härra Peterle uh, kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki tänaseid esinejaid nende äärmiselt selgete ning otsekoheste sõnade eest. geneetiliselt äh, oleme me kõik ühest perest pärit, äh, ameeriklased ja Euroopa Liit, aga geneetika ei tähenda ju midagi. poliitikutena me oleme harjunud teatava prognoositavusega, mis on stabiilsuse seisukohast oluline aga ma ei kavatse nüüd siin jätkatagi ainult teoreetilise aruteluga. meie tänane arutelu on ennekõike arutelu meist endast. härra Marshall äh, viitas sellele ning äh, andis arutelule selle suuna. ja praeguse olukorra positiivseks äh, küljeks äh, võib pidada järgmist asjaolu. mulle ei meeldi küll loosungid äh, meil on vaja rohkem Euroopat, aga, aga selge on see, et see tähendab seda, et selle tulemusena oleks meil vaja rohkem ühtsust, rohkem otsusekindlust. härra Gardner ütles, et me jääme ellu ma olen veendunud, et jah, jääme küll, aga millise hinnaga, tahaksin küsida. sellega on seatud mitmeid küsimusi ning härra Marshall juba siin, kui ma ei eksi, mainis Lääne Balkanit ja Sofia tippkohtumist. ning hiljuti toimus Washingtonis konverents, äh, kus olid kohal väga kõrgetasemelised äh, äh, inimesed ja küsimus on siis, tõstat-, tõstatati siis küsimus, kas me hakkame konkureerima Ameerika Ühendriikidega või tegema koostööd. ma mäletan, kui Chirac omal ajal ütles, et Prantsusmaa ikkagi kõigepealt, France la première, ja ma saan aru, et nüüd siis härra Trump on seisukohal, et America first ja selline suuruse kontseptsioon iseenesest, äh, iseenesest mind ei äh, häiri, aga ma tahaksin koostööd. sellepärast, et äh, koos läheb meil, lähevad meil asjad hästi. ja ma tõesti loodan, et meil õnnestub seda dialoogi edasi arendada, ka parlamentidevahelist Atlandi-ülest dialoogi ning et äh, meie kasutame oma pehmet jõudu, aga teeme seda jõulisemalt. suur tänu, härra Peterle! järgmisena saab sõna proua Gomes ning äh, palun pidage kõneajast kinni, teil on poolteist minutit. jah, suur tänu, et olete jälle siin meie ees. Te ei maininud äh, Venemaad ja ma arvan, et see ei ole tegelikult probleemiks ainult USA-s. et härra Marshall, härra von Marshall, kas, kas see on probleem ka Euroopa Liidus, kas see juhtimisprobleem, millest te rääkisite, millele te vihjasite, või poliitilise tahte puudumine või suutmatus poliitilist tahet koondada ja eesmärgipärast tegevust kujundada. kui me siis näeme, Äh, kuidas on äh, Venemaa tegevus mõjutanud Trumpi administratsiooni äh, ja ka kuidas on Gazpromi juhtum mõjutanud Euroopat, siis saab palju selgemaks. ja õigete sammude osas on palju tegevussuutmatust, kui nii võib öelda, kas olete minuga päri? härra Tännok, palun. suur tänu, ka mina tahtsin öelda omalt poolt, et härra Gardnerist on, oleme kaua puudust tundnud äh, tema tarkadest sõnadest ning äh, ta oli väga otsekohene ning tema põhjalik sõnavõtt oli äärmiselt äh, ajakohane. ma saan aru, et tema järeltulija on viimaste päevade jooksul ametisse nimetanud, nimetatud ning loodetavasti on ta ka väärikas järeltulija teile ning loodetavasti on ta valmis dialoogi pidama parlamendi ja meie komisjoniga. mind tegelikult ei ole üllatanud mitte karvavõrdki Trumpi äh, administratsiooni poliitika käi-, poliitiline käitumine, nende ambitsioonikus ja, ja nende sisu tühjus. ja tegelikult äh, mõningate isikutüüpide mõistmises on see väga heaks koolituseks, sellega ma praegu piirduksin. aga võib öelda, et Pariisi kliimakokkuleppest taganemine ning äh, TTIP kokkuleppe pooleli jätmine äh, ja, ja nii edasi ja nii edasi. Äh, tegelikult on katastroofiline, kui me räägime ülemaailmsest juhtimisest ja, ja siis ähm, Korea küsimus, äh, kus kaks musklipingutajad tahavad omavahel rääkida ja nii edasi ja nii edasi. hoolimata sellest, et, et Korea eiras tuumarelva peatamise lepingut. kõik see äh, on halvaks sõnumiks äh, eeskirjadest kinnipidajatele, väärtustamise ning rikkujate häbistamise seisukohast. aga ma pidasin hiljuti arutelu ühe UKIP erakonna esindajaga, kõrgetasemelise esindajaga ning äh, on näha, et populistid üldiselt tahavad äh, nüüd äh, kõik üheskoos äh, mitmepoolset lähenemisviisi hävitada ja paistab, et nende arvates on nad nüüd saanud aru, kus on kurja juur, ülemaailmne juhtimine, omavahelised sidemed, inimestevahelised sidemed, kaubandus, siin tuleks kõvasti tagasikäik sisse panna nende arvates. mõned tahavad tagasi viiekümnendate, viiekümnendaid aastaid, mõned, mõned minu koduriigi kodanikud lausa tuhande kaheksasaja viiekümnendaid, aga kõik on igal juhul mitmepoolsuse vastu ning tahavad tagasi täiesti suveräänseid äh, rahvusriike. populistid äh, tegelikult ei ole piisavalt äh, nutikad, et saaksid ära, milline on nähtamatu kaubandus. Nad saavad ainult aru, et liiguvad kaubad, liiguvad inimesed, rohkemast nad aru küll ei saa. Thank you very much uh,, I really appreciate proua Šaake, palun jah, ma tänan selle võimaluse eest rääkida olukorrast Atlandi-üleste suhete puhul ja minu süda tilgub verd ja mulle teeb muret ka üks teema, millest tahtsin rääkida, lisaks hiljutistele sündmustele näeme me põlvkonnavahetust, mis mõjutab tohutult äh, neid suhteid, mis tulenevad tõsiselt äh, äh, sellest beebibuumi põlvkonnast ja ma arvan, et ajaloo puhver kahaneb üha enam lisaks nendele šokkidele ja sellega seoses tahaksin küsida, kas äh, ameeriklaste poolt äh, tundub, et Euroopa Liidu Euro e, e, ja Euroopa Liit ja Euroopa kodanikud on realistlikud äh, ja milline täpsemalt see olukord on ning lisaks sellele ka Washingtoni poolt, mil määral äh, on taktika, kui mitte strateegia, kuidas siis liikmesriike äh, oma poole võita ja üksteise vastu üles ässitada, eriti selles osas, mis puudutab suhteid Venemaaga. mind huvitab just äh, ka see aspekt ning äh, lõpetuseks võib-olla lisaks USA sisedebatile terrorismi osas, kaubandussuhete osas Hiinaga, kuidas te hindate äh, Äh, seda olukorda ja seda erakorralist lähenemist praegusel hetkel. Äh, järgmisena härra Hadži Georgiev. suur tänu, proua esimees ja aitäh ka meie külalistele ausalt öeldes on mul mõte, mida ma sooviksin teie kõigiga jagada ja tahaksin äh, teada, kas keegi suudaks sellele reageerida me räägime stabiilsusest äh, maailmas, mis äh, on kindlasti praegusel hetkel ohus. ja mina usun, et ainus viis, äh, viis sellest väljapoole saada on põgeneda sellest lõksust, mis on seatud ÜRO Julgeolekunõukogu püsiliikmete poolt ÜRO on otsustanud juba aastaid niiviisi see e, vetoõiguse teema praegusel hetkel on tõsiseks probleemiks ja kus lihtsalt järjekindlalt öeldakse ei, ehk siis nii, et ainult Euroopa Liit saab selle teema tõstatada ja meie hulgas on neid, kes on ka alalised liikmed ja võib-olla on tegemist keerulise teemaga, aga kui härra Macron nii võib leida, siis on tal võimalik maailma kujundada. ja tahaksin teada, kas keegi on nõus selles osas sõna võtma ja kas meil üheskoos on võimalik liituda selle suunas, et tõstatada see teema. proua Bilder, palun. Merci, euh, madame la présidente. Euh, suur tänu, proua esimees, suur tänu, sõnavõtjad. sanktsioonid Euroopa ettevõtte vastu Iraanis on murettekitavad. PSA ja Total, suurettevõte Prantsusmaal, on sellest puudutatud. Ameerika poliitika aga mis äh, äh, on äh, olukorda kahjustanud, puudutab just, äh, on seotud ka Venemaa sanktsioonidega äh, Euroopa on üritanud survestada USA-d sanktsioonide toetamisel, millest nemad midagi ei saa võita. Venemaa on ähm, kolmas majanduspartner Euroopa Liidule, kahekümne kolmas USA-le ja seega on kahetsusväärne, et president Trump on kehtestanud uusi sanktsioone, mis kahjustavad otseselt Euroopa Liidu ettevõtteid, eriti Nord Stream kaks gaasijuhet ning äh, Prantsusmaa väiketootjaid, äh, näiteks juustutootjaid, kes juba peavad, on raskustes ja kelle tooteid väga armastatakse Venemaal kuidas te näete ette tulevasi Atlandi üleseid suhteid selles küsimuses, aitäh? härra Castaldo, palun järgmiseks. suur tänu, proua esimees, sooviksin tänada raportööri äh, väga huvitavate kommentaaride eest ja äh, jagan mõningate kõnelejate märkusi, me ei tohiks alahinnata president Trumpi. me ei tohiks iseenesestmõistetavalt äh, võtta seda olukorda äh, Eh, ja eeldada, et ta teist ametiaega ei soovi, kõik, mida ta kuulab, on seotud vaid eh, ühepoolse looga. lähtudes sellest, eh, mida teie ütlesite Ameerika avaliku arvamuse kohta, mõned arvamused ei ole niivõrd negatiivsed, kui äh, mis meil on siin. minu küsimus on järgmine. lähtudes äh, mitmetest aspektidest, nii nagu ka see draama, mis puudutab tuumalepp-, Iraani tuumaleppest taganemist, võib-olla Euroopa Liit võiks oma partneritele näidata, et meie oleme valmis ja meelekindlad, üritades oma sõna pidada ning meil on strateegiline geopoliitiline autonoomne äh, tegevuskava, isegi kui see läheb vastuollu sellega, mida meie Washingtoni sõbrad arvavad kui me karmilt suhtume näiteks äh, teemasse seoses sanktsioonidega ja reageerime samasuguste lähenemistega, siis äh, kuidas te leiate, mida Trump võiks teha? kas see tooks endaga kaasa äärmuslikke tagajärgi või äh, võib-olla kuulaks ta seda mõistujuttu? ja ma kujutan ette, et ettevõte ettevõtlusmaailm on samuti väga oluline äh, turg ning ei ole võimalik äh, kuidagi neid kahjustada. Äh, kas on midagi teha? härra Pabriks, palun. suur tänu kõigepealt tahaksin öelda, et loomulikult võime me Trumpi kritiseerida ja naerda tema üle ja see on väga populaarne mitmetes ühiskonnakihtides, aga me ei saa muuta USA presidenti. me peame aktsepteerima, milline ta on, see on kibe tõdemus. sellest lähtuvalt me peame arvesse võtma, et vaatamata kõigile USA on ja jääb öö, äh, Euroopa oluliseks strateegiliseks partneri, partneriks ja sellest lähtuvalt tahaksin kõigepealt ma küsida seda, mida me saame teha. ja minu jaoks on murettekitav see, mida ütles härra Shapiro, öeldes, et me võiksime Trumpi ja USA vastu kasutada taktikalist koostööd riikidega nagu Hiina või Venemaa. võib-olla ma sain sellest valesti aru, aga see on teema, mida Putin ja võib-olla Hiina juhid näha tahaks, et me ei saa seda teed minna isegi juhul, kui äh, kogu jõud suunab sellesse suunas ja tunded vahetevahel võivad sinna suunata, sest USA on eurooplaste strateegiline partner kas trumbiga või ilma. ja samuti on minu arvates ka väga oluline Äh, viidata ka sellele, mida eel-, üks kõnelejatest ütles, et Saksamaa ei saa enam ajaloo taha peituda, Saksamaa peab äh, kaitse eest maksma niipea kui võimalik, samuti on vaja ka Macroni laadset äh, juhistiili, kui me soovime tugevat koostööd, siis on meil vaja tugevat juhtrolli ja ainult selle kaudu on võimalik üle pääseda sellest maailmast, kus on suured muutused Trump, äh, Putin ja Hiina on valmis olemas, olemasolevat maailmakorda muutma, sellepärast et nad äh, arvavad, et seda peaks tegema, võib-olla peaksime me kasutama öö, äh, oma mõjuvõimu ja võib-olla midagi saavutama, nagu TTIP light versioon, maksed julgeoleku valdkonda on midagi, mida ei saa enam edasi lükata ja see vastus on Kesk-Euroopa väljakul härra Panseri järgmiseks, kuus kõnelejat on meil veel. ja, ja palun pidage omale määratud kõneajast kinni. suur tänu, proua esimees. härra Marshall loomulikult ma mõistan eh, teie intellektuaalset provokatsiooni, aga ma pean nentima, et äh, päeva lõpuks võime me vähendada poli-, Euroopa poliitilist jõudu olukord on selline, Washingtoni ja Euroopa Liidu suhted usalduses on jõudnud madalpunkti. meie suurim liitlane ähvardab rünnata Euroopa ettevõtteid äh, sanktsioonidega seoses Iraani teemal, äh, kõneleb iseenda eest. mul on küsimus teile kõigile ja see on poliitiline. nagu te teate, siis Euroopa poliitikas arutelu suhete üle USA-ga on alati lähtunud äh, erinevatest lähenemistest. kas te arvate, et see uus poliitiline faas mille on kaasa toonud äh, Trumpi äh, administratsioon, omab äh, pikaajalist mõju. ehk siis kõik me Euroopas peame seda suhet ümber mõtlema geopoliitilisest perspektiivist. järgmisena härra Milan Maan. aitäh, ma sooviksin tänada paneliste ning tänada neid, eriti head äh, sõpra Tony Gardnerit. mina olin Euroopa Liidu USA suhete teemaline, teemalise ra-, raporti äh, autor, olen mitu korda teiega kõnelenud sel teemal, USA ja Euroopa Liit on loomulikult partnerid, tegemist on äh, kõige olulisema strateegilise partneriga seisukohtade erisus kliimaküsimustes, Jeruusalemma saatkonna osas, Iraani tuumaleppest taganemine on aga teemad, mis äh, on pingeid tekitanud ja võib-olla see kõik on seotud sellega, et uus administratsioon ei leia, et Euroopa Liidul on mingisugune oluline roll ja ma arvan, et Brexit on kindlasti seda nägemust mõjutanud. kolm äh, külalist on teinud järgnevaid ettepanekuid, et me peaksime tugevdama ühtsuse tunnet Euroopa Liidus. aga samas ei saa me läh-, laskuda populismi ega eurofoobiat kuidagi mõjutada ja Euroopa Parlamendi valimised järgmisel aastal võib-olla killustavad ja nõrgendavad Euroopa Liitu tulevasel aastal me ei tea, millised saavad olema institutsioonide seisukohad ja kuidas see üldsust mõjutab. kui me vaatame tulevikku, siis äh, seoses sellega, mis äh, vahevalimistel aset leiab äh, oktoobris, mis järgmise kahe ja poole aasta jooksul või kuuel ja poolel aastal ees seisab, kuidas sellele reageerida? härra Kaaler, palun. Thank you, Chair um,. Can I first of all say thank suur tänu, kõigepealt sooviksin äh, tänada, ütleb härra Kaan, äh, olen äh, väliskomisjoni liige ja tahaksin rääkida sellest eraatilise, sellest poliitikast, kas see kahe riigi lahendus on nüüd lõpu saanud tänu sellele saatkonna asukoha muutusele, tahaksin teada selle kohta infot, mis puudutab Lähis-Ida rahuprotsessi, lisaks sellele ka see, mis puudutab täiendavat äh, destabiliseerimist, mis puudutab äh, sanktsioone ähm, äh, ettevõtete vastu Iraanis. mida te sellest arvate? kas see kahjustab Euroopa Liidu töötajate huve, kas, kas, kelle mõju on suurem, kuidas Euroopa Liit saaks ennast esiplaanile tuua? milline on panelistide arvamus äh, Nobeli rahupreemia ähm, kandidatuuri osas seoses äh, äh, nende sammudega Põhja- ja Lõuna-Korea vahel? ja palun. suur tänu, mind huvitab see, mida Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un mõtleb sellest, et enam ei austata kokkulepet Iraaniga. mida tähendavad läbirääkimised, kui on teada, et äh, läbirääkimistel kokkulepitust kinni ei peeta ning ebameeldivad aspektid äh, kaotatakse sealt. Äh, me nägime nüüd ka nende manöövrite protesti just äsja, seega poliitilisel ja diplomaatilisel tasandil võib tulla probleeme. teiseks, kaubandus. minu arvates on meie jaoks oluline see, et me hoiame enda pool ettevõtjaid, ka VKE-sid, nad soovivad, soovivad olla mõlemal turul aktiivsed, seetõttu on ka e-kaubandustasand väga oluline. minu arvates peame me leidma mingisugused stiimulid nii Euroopas kui Ameerikas äh, Äh, selleks, et tugevdataks omavahelist kaubandust, selle asemel, et äh, kehtestada äh, tollitariife, peame me neid vähendama, sest siis me oleme konkurentsivõimelisemad ning sellest võidavad tarbijad mõlemal poolel. ei saa ju öö, olla nii, et ühelt poolt Trump alandab makse, aga siis kehtestab uusi tollimakse mille peavad tegelikult kinni maksma tarbijad. Piitsa ja prääniku strateegia on minu arvates õige ning mind huvitab ka see, et kas on võimalik tugevdada koostööd näiteks teadus- ja arendustegevus. aitäh, härra Barnier! suur tänu, proua esimees, daamid ja härrad, ütleb härra Barnier, meie arutelu on väga huvitav praegusel hetkel, kus Äh, tundub, et maailmakord on käest minemas ja ma tahaksin rõhutada siin järgmist äh, aspekti. me ei tohi äh, Trumpi pidada külanarriks, see oleks tõsine poliitiline viga. uues ning see populismi ähm, äh, Äh, vall on endaga kaasa toonud nii mitmeidki aspekte, nüüd Palestiina küsimus huvitaks meid samuti nagu kolleeg Kaanigi, kui kuulata äh, nüüd seda, mida ÜRO saadik, äh, USA saadik ÜRO-s ütles eile Nikki Haley, et äh, seoses viimaste sündmustega, kus kuuskümmend inimest surma said, noored ja lapsed nende hulgas, tegemist on populistide, natsionalistidega, kes kahetsusväärselt leiavad toetust ka mõningate Euroopa Liidu liikmesriikide poolt ja mõningate sõbralike või liitlasriikide poolt USA osas, näiteks Iraan või Iisrael ka Saudi Araabia ja ka Iisrael näiteks Palestiina küsimuses. iva on selles, milline on nende roll seoses härra Trumpi ja Ameerika administratsiooniga, kes tegelikult mängu juhib ja selle küsimuse võiks endale esitada. nagu te just ütlesite, siis eurooplased on väga lõhestunud ja sealhulgas ka Palestiina küsimuses on kolm leeri ja USA nägemuse osas täna hommikul näiteks kohtusin ma äh, äh diplomaatia spetsialistiga, kes äh, samuti meenutas mulle Palestiina küsimust ja ütles, et me peaksime üritama leida uusi partnerlusi ning laiendama kvarteti Hiina või äh, Lõuna-Aafrikaga või Indiaga. ja ma tahaksin teilt küsida, mida te sellest arvate? Thank you, Mr Kelam härra Kelam, palun. Madam Chair. Thank you very much. suur tänu. tahaksin avaldada rahulolu, nähes siin äh, suursaadik Gardnerit äh, täna meie ees ning tahaksin õnnitleda äh, teda tema sünnipäeval but I Like what... aga mulle meeldis see, mida kolleeg Pederle just äsja ütles, et me kuulume geneetiliselt kokku äh, Atlandi üleselt, äh, mitte ainult äh, üle Atlandi, aga ka poliitiliste väärtuste põhise keemiast lähtuvalt. seda on väga oluline teada ja meelde tuletada meil on taktikalisi erinevusi, need on alati eksisteerinud, aga me oleme jäädavalt strateegilised liitlased ja sellel ei ole mingisugust alternatiivi. seega ei tohi me kuidagi eksiarvamusel olla, kes on president Trump, milline on tema lapsik käitumine ja mõeldes sellele, kuidas survestada praegust äh, USA administratsiooni uute suhete sõlmimisega näiteks Hiina või Venemaaga, siis ei ole need mitte ainult eksitavad, vaid neid tuleb pidada ka vastu äh,, täiesti ohtlikeks. ja tahaksin tsiteerida Jens Stoltenbergi, kes kaks päeva tagasi ütles järgmist kui USA pühendub jätkuvalt NATO-le mitte ainult sõnades, aga ka tegudes, sest nende kohalolu Euroopas on suurenenud, nad on rohkem vägesid ja ähm, tehnikat kohale toonud, nad on kolmekordistanud oma finantspanuse Euroopa äh, mandrile ja see on fakt ja me peaksime selle eest tänulikud olema, aitäh! suur tänu, härra Kela! ja järgmisena kolleeg Rodriguez, palun. aitäh, proua esinaine ja palju õnne, härra Kardner. tere tulemast siia tagasi. tõsi ta on, et arutelu on väga huvitav. mul on väga hea meel, et see on organiseeritud üks hullemaid asju, mis maailmal on viimastel aastatel juhtunud, kannab nime Trump senini on ta aga täitnud kõiki oma valimislubadusi, naftast ja TPP-st väljumine, Iisraeli suursaatkond ning kuigi ta lubas, oli see üllatav, et ta ikkagi tõmbus välja Iraani kokkuleppest. see pole võib-olla nii suur üllatus, kuna tema liitlased on Saudi Araabia ja Iisrael ning tema vaenlane on Iraan. aga ta peab ikkagi järgima rahvusvahelist õigust, seda ta kampaanias ei maininud ning ta on visanud kinda ka mitmepoolsele maailmale. kui vaadata nüüd konfliktide lahend, konfliktide lahendamist, siis seda on alati tehtud läbi öö, eh, dialoogi, ka sellele on ta vastu kas Donald Trumpi taga ei ole mitte mingisugused huvid kaasa tuua maailma, ülemaailmne ebastabiilsus? kui vaadata nüüd novembri vahevalimisi, siis millised on prognoosid, kas nad soosivad Trumpi, tugevdavad veel tema positsiooni, kas ta jätkub, jätkab sellel teel, milline on öö, Ameerika inimeste üldine seisukoht sellele, kuidas Trump tegutseb rahvusvahelisel e-, areenil ja suurendab ebastabiilsust. aitäh, härra Salafranca! suur tänu, proua esinaine! me elame suurel poliitiliselt lõhestatud ning majanduslikult omavahel seotud ajastul. kahe tuhande viiekümnendaks aastaks Euroopa kaotab teatud osa rahvastikust, me moodustame umbes kuus protsenti maailma rahvastikust, sama kehtib ka USA kohta. samas Hiina tõuseb, tema on suuruselt maailma teine majandus ning saja kahekümne riigi suurim kaubanduspartner. sellel on ka omad tagajärjed poliitikale. me näeme uute jõudude esiletõusu, mis ei äh, austa meie põhimõtteid ka konfliktide lahendamisel. me oleme äh, kaugel sellest ajast, kui Euroopa Liit äh, moodustas kolmkümmend protsenti maailma kaubandusest, kahe, kakskümmend kaheksa liikmesriiki moodustavad umbes sama palju, äh, liikmesriigi SKT on umbes sama palju kui USA-l, aga Äh, kui USA endiselt õõnestab rahvusvahelist korda, kas ta suudab äh, siis sündmusi nii palju mõjutada, kui ta seda senini on teinud, me näeme, et maailma juhtimine, juhtimissüsteem on muutunud, roh-, äh, viimati oli nii suured muutused Teise maailmasõja järel. aitäh, kui tohib, lisaksin ka paar sõna. kampaania ajal arvasin ma, et tegemist on ainult kampaaniaga nüüd selgub, et härra Trump rakendab ka lubadusi ellu, aga me peame säilitama oma partnerlussuhted USA-ga ilmselgelt. selle arutelu äh, järel on selge, et meil on neid asju vaja veel arutada, sest igaühel on ju midagi öelda. kahjuks on meil aeg otsas. esitati palju-palju küsimusi ning neile põhjalikult täna vastata ei saa, aga teeksime järgnevalt, ennem kui ma annan lõpuks sõna raportöör härra Brokile. meil on aega kella neljani. niisiis ma annaksin kaks minutit. olgu, neli minutit äh, igaühele teist. alustame härra Kaardneriga ning siis kuulame ära ka meie kolleeg Proki. aitäh. ma kõige meelsamini veedaksin oma sünnipäeva just teie komisjonis. seega kutsuge mind jälle järgmisel aastal. väga palju huvitavaid kommentaare tehti, keskenduksin mõninda, mõningatele nendest. Nobeli rahupreemia äh, nimetus on rahupreemia, rahu äh, on seal olulisel kohal, seda ei nimetata Nobeli äh, sõjapreemiaks või destabiliseerimispreemiaks. paljud kol-, kõnelejad rõhutasid meie koostööd paljudes küsimustes. ma mainiksin ühte olulist teemat, mida minu sõber Bernt ütles, kaubandus. vaatamata meie tiit-, TTIP-i erimeelsustest on see oluline teema tuleviku jaoks. miks me keskendume ainult kaupadele tõesti? minu vastus on, et äh, tema valijatele on see oluline. Äh, teatud riikides, äh, teatud osariikides on tema valijad just töötlevast tööstusest. miks need ühepoolsed tariifid, loomulikult ei ole see majanduslikult mõttekas, aga see mõjub tema valijatele. miks ta väljus Pariisi kliimaleppest? sest kuigi kolm korda rohkem öö, Äh, töötajaid on taastuvenergia sektoris kui fossiilkütuste sektoris, meeldib see tema valijatele. Äh, see, võib-olla siis tõesti oleks mõttekas see väike TTIP, äh, tariifivabastav TTIP paika panna, jah, või, võib-olla, aga aga ma ei näe, et äh, see turu juurdepääsu diil muudaks olukorda väga palju paremaks. tuleb kuidagi sundida neid e, e, tegema ettepanekuid, kuidas WTO toimiks paremini, nad ei ole seda teinud, nad lihtsalt ütlevad, et nad äh, apellatsioonikohtusse ise määravad inimesi ning see halvab süsteemi president ütleb, et WTO ei, ei ole loodud selliseks, mis suudaks Hiinaga hakkama saada, olgu, aga tehke siis ettepanekuid, kuidas olukorda parandada. minu arvates on veel terve rida küsimusi, millele me saaksime ko-, üheskoos keskenduda, mainisin mõningaid nendest äh,, subsiidiumid, intellektuaalomandi kaitse äh,, ju-, turule juurdepääs teatud riikide puhul, nagu näiteks Hiinas, et nendele tuleks keskenduda, tuleb administratsioonile öelda, et, et siin me saame üksteist aidata. veel üks asi, õiguskaitse, korrakaitse, see peaks olema täiesti vastuoludest vaba teema. Kuulsite just seda e-, e-tõendite ettekannet, mida taheta-, see on umbes samasuguse eesmärgiga kui meie pilveseadus ning neid tuleks ühtlustada, ma sooviksin, et äh, Äh, tõsiste kuritegude ning terrorismi tõendite kaitsealane koostöölepe tuleks sõlmida. aga keskendume positiivsele. me näeme, et äh, äh, poliitiline klass reageerib USA-s. kui vaadata näiteks meedia suuri väljaandeid, Washington Post, New York Times, Los Angelese ajalehted, nende tellimine on palju suurenenud, palju rohkem on suurenenud valijateks registreeritute arv kohtusüsteem toimib nii, nagu riigi äh, loojad seda silmas pidasid, seega tegemist on äratuskellaga, see on positiivne minu arvates ning ma nõustun nendega, kes ütlesid, et vaatame asja pikemas perspektiivis. aitäh, härra Kaardner. doktor von Marshall. aitäh, kõigepealt paar üldisemat märkust. ma tunnen siin endiselt Äh, justkui seda, et inimesed soovivad irvitada või kurta Trumpi üle. ja ma mõistan seda, see on emotsionaalselt mõistetav, aga see ei, sellest ei ole meil kasu. ta ei kao kuskile, me peame hakkama mõtlema, kuidas strateegiliselt temaga tegutseda, kaitsta oma huvisid. see on minu jaoks oluline. et me lõpetaksime irvitamise ja kurtmise ning paneksime paika oma lähenemise, et kaitsta oma huvisid, mida ta austab, jah, ta austab vastusurvet. emotsionaalselt nii ta toimibki. kui nüüd võrrelda meie kantsler Merkeli esimest külaskäiku praegusega, siis ilmselgelt austab ta, austab ta Merkelit praegu rohkem pärast seda, kui ta neljandad valimised võitis. aga samas ei tohi alustada kaklusi, mida ei suudeta võita, vastusurve ei ole äh, hea lihtsalt iseeneses, vaid äh, selleks, et midagi saavutada. TTIP light, äh, sellest oleme minu arvates kaugel, jah, loomulikult võime me Euroopa poolt öelda, et kaotame kõik tariifid, Euroopa tariifid on kõrgemad kui USA-l, tunnistagem seda, tal on õigus siin. aga sellest ei piisa, sest härra Ross ütles ka täiesti selgelt, et ta soovib, et Euroopa Liit liiguks edasi mittetariifsetes valdkondades USA ja Euroopa vahelises kaubanduses. siis äh, tuleb arvesse võtta ka avalikkuse arvamust, kuidas äh, kujundada äh, seisukohti, kuidas kaitsta tarbijaid, kuidas kaitsta põllumajandussektorit, see on kõik väga keeruline. see on meile kõigile selge. siin küsiti ka vahevalimiste kohta Need on etteennustamatud. kui vaadata küsitlusi, siis demokraadid juhivad umbes kuue-seitsme protsendiga, aga kui see nüüd kanda üle sellesse, kui palju kohti kumbki pool võidab, siis seis on enam-vähem viigis. seega öö, on täiesti lahtine küsimus, kas demokraadid esindajate koja tagasi võidavad või mitte ja senatiga on asi veel keerulisem kaks võimalikku võimalust. valimiste tulemustel on suur psühholoogiline tagajärg. isegi kui praegusel hetkel demokraadid ei suuda esindajate koda tagasi võita, siis nad eh, satuvad perifeeriasse väga kauaks aega, eh, ajaks ning eh, Trump valitakse tõenäoliselt ka tagasi, aga kui nad suudavad esindajate koja tagasi võita, siis ootame me kahte aastat poliitilist blokaadi, patiseisu põhimõtteliselt oodatakse kahekümnenda aasta valimisi. ma kuulsin ka siin, et viimastel aastatel kõige hullem asi, mis meiega on juhtunud, on Trump, sellega ma nõus ei, ei ole. on palju asju juhtunud, mis on palju hullemad kui Trump. USA kontrollisüsteem toimib, meile ei, võib-olla ei meeldi Trumpi seisukohad või suhtumine, aga USA on demokraatia, õigusriik ning nagu juba öeldud, on meie kõige suurem äh, partner kaubanduses ja julgeoleku valdkonnas ning Hiina ja Venemaa kindlasti ei ole alternatiiv. Marite, sa rääkisid põlvkonna muutusest, ma olen selle üle palju mõelnud. jah, sul on õigus, et uus põlvkond ei ole kogenud külma sõda, ei mäleta sellist partnerlust, mis meil oli, teisalt aga vähemalt Kesk- ja Ida-Euroopas võib näha, et Hiin, Hiina rah-, äh, rahvamuusika väga ei avalda muljet äh, noortele inimestele või India rahvariided või äh, Põhja-Korea filmid. isegi kui nad sellele ei mõtle, mõjutab neid väga palju Ameerika popkultuur ning ka selle põhjal võib edasi töötada see käib käsikäes aeg-ajalt esile kerkivate negatiivsete poliitiliste suhtum- su,, poliitilise suhtumisega USA-sse. aitäh ja nüüd härra Shapiro, teie lõppettekanne. aitäh, siin tehti, esitati palju huvitavaid küsimusi, millele ma kõigile vastata ei saa, loodetavasti saame me neid äh, arutelusid jätkata. paar inimest siin juba mainisid, et me ei peaks siin irvitama Trumpi üle, vaid leidma lahendused sellele, mida ta teeb. me võime ta üle ka irvitada, aga põhimõte on õige. mõned siin mainisid, et USA on Euroopa kõige tähtsam partner, et alternatiivi temal ei ole ning äh, põhimõtteliselt soovime kaitsta liberaalset maailmakorda ning Atlandi ülest, Atlandi üleseid suhteid äh, läbi Trumpi perioodi, jah, see ongi eesmärk, aga küsimus on, kuidas seda saavutada. oluline on leppida sellega, et Trumpi need asjad ei huvita. liberaalne maailmakord näiteks, ta on näidanud seda väga selgelt ning teda ei huvita väga ka Atlandi-ülesed suhted sellisel moel, nagu äh, peamiselt äh, meie ühiste väärtuste liidus seda näeme. niisiis, kui öö, äh, äh, me soovime seda korda säilitada nelja või kaheksa Trumpi aasta jooksul, siis peame me mõtlema, kuidas talle piisavalt survet avaldada, et USA näeks, et tema jaoks on oluline liberaalses maailmakorras edasi tegutseda ning säilitada Atlandi-üleseid suhteid selleks on vaja leida aga teatud survevõimalusi, äh, kui seda me ei tee ja ütleme lihtsalt, et meil on vaja, usaldame USA, USA kontrollisüsteemi ning äh, ootame see Trumpi aja lõpu ära, siis Trump lihtsalt hävitab need süsteemid. ja loomulikult on tegemist väga raske valikuga, on väga habras tasakaal vaja saavutada. Hiina, Venemaa ja India mitte kuidagi ei suuda asendada USA-d, neil on ka nende enda probleemid liberaalse maailmakorra ja Euroopa väärtustega. aga konkreetsetes taktikalistes küsimustes võivad nad abiks olla, nad võivad ka aidata öö, tagada, et USA on tõesti oluliste küsimuste keskmes, nimelt liberaalne maailmakord ja Atlandi-ülesed suhted aitäh, härra Shapiro. ja nüüd kolleeg, endine meie komisjoni esimees härra Brock, kes on selle teema raportöör. palun. me ei ühenda neid kahte teemat praegu, jah? palun. aitäh, proua esinaine härra äh, esimees Jeremy, palju õnne sünnipäevaks. jah, tõstan sulle klaasi. ma tahaksin paneliste tänada olulise info eest mulle Nad vastasid ka mõningatele küsimustele, mis, millele ma raportis pean vastuse leidma. tuleb tunnistada, et mu raporti projekt, projekti ei saa kirjutada piisavalt kiiresti, et äh, kaasas käia muutuste kiirusega. Äh, Trumpi äh, poliitika muutub säutsumiskiirusel ja reaalsus seetõttu samuti eks me näe, Trumpi, kas Trumpi poliitika on ärritav ainult mõningates punktides, nii nagu siin öö, sõnavõttudes mainiti, Iraani küsimus, kas see on nüüd poliitiliselt tark või mitte, kaubandusega seotud küsimused Äh, mitmepoolne kaubandussüsteem ning selle reeglid äh, ja nendest mitte kinnipidamine on otsustava tähtsusega, kui vaadata tema Davosi kõnet, äh, mit-, mille üle algselt oma pimeduses Saksamaa ja Euroopa ettevõtjad juubeldasid, kus ta soovis vaba ja õig-, äh, vabandust, õiglast kaubandust, vabakaubandust ta ei maininud. Äh, jah, mina toetan ka õiglast kaubandust. aga sellel ei ole äh, seotud, see, see ei ole seotud WTO reeglite rikkumisega pigem peab ta silmas seda, et üks riik mõistab kõige üle kohut, otsustab reeglite üle. see on see tema põhimõte. koos kõige selle ebakindlusega, mille see kaasa toob. nüüd tuleb siis leida lahendused. keegi siin ütles, et tuleb tagada, et Äh, me saame ennast kaitsta, aga kui kaugele me saame selle kaitsega minna, kui vaadata, et Saksamaa äh, ettevõtjad juba äh, et kui Saksamaa ettevõtjad ütlevad, et kui Merkel või Macron USA-sse läheb, siis nad nõuavad, et ärge jumala eest mingisuguseid vastumeetmeid vähemalt rakendage ega Trump esimene ei ole, kes rahvusvahelisi reegleid ei, ei täida, aga ta kasutab neid ekstraterritoriaalseid meetmeid, mis oli näiteks ka Nord Stream kahe senati resolutsioonis sees ning nüüd on see teema üleval ka Iraani puhul jällegi. ehk siis äh, ta ei tööta poliitikat äh, välja koos partneritega, vaid partneritele lihtsalt öeldakse, mida nad tegema peavad. ja kui ma jälle näen nüüd seda USA suursaadikut uut Berliinis, siis tund aega pärast seda, kui ta äh, oma volitused üle andis, siis ta tund, tunni aja pärast teatas Äh, Saksamaa ettevõtjatele, et nad ei tohi Iraaniga äri, ära, äri teha, see on nagu keisriaegadel juba. see muudab mind närviliseks ning ma ei kujuta ette, kuidas me nüüd seda partnerlust edasi arendame. paljud kolleegid äh, on siin öelnud, et USA on meie kõige tähtsam partner, jah, ilma NATO-ta ei ole võimalik tagada kollektiivset julgeolekut Euroopas, see on fakt. aga kas partnerlust saab usaldada, kui me, üks partner ei tea, mida teine homme teeb? kui ei ole mingisugust võimalust omavahel rääkida kas me saame siis kindlad olla, et artikkel viis alati kehtib või on artikkel viis NATO lepingust sõltuvuses viimastest Foxi uudistest ning see toob kaasa ebakindlust. ameeriklased aitasid meid Ukrainas, saatsid öö, oma vägesid Ukrainasse ja nii et-, Poolasse ja nii edasi, aga seda tehti Obama ajal. tema otsustas seda, mitte Trump. president Obama otsustas öö, seda teha, Ahveti delegatsiooniga käisime Aasias nägime ka jaapanlaste muret. Nad ütlesid meile selgelt, et nad kardavad, et äh, Trumpi äh, tegevus toob kaasa selle, et äh, klassikalised partnerid ei suuda ennast enam kindlalt tunda, äh, TPP äh, nüüd tühistati Äh, ning oht on, et, äh, et äh, need osalevad riigid lähevad Hiina poole üle. riigid nagu Indoneesia, Filipiinid ja mõned teisedki küsivad nüüd, et võib-olla me peaksime kokkuleppe tegema Hiinaga, sest Ameerika kaitse pole enam kindel. Jaapani öö, Äh, välisminister ütles, et kui, miks me peame šerifile maksma, kui šerif meid enam ei kaitse. seega see muudab tervet julgeolekustruktuuri. Äh, Ameerika annab ära oma peamise julgeoleku tagaja positsiooni ning see muudab tervet julgeolekustruktuuri äh, mis ei, mis ei ole oma olemuselt mitte ainult sõjaline, vaid ka majanduslik minu arvates ning kaubanduslik. eurooplased saavad jaapanlastega ja teiste riikidega palju kiiremini läbi rääkida aga, aga me ei suuda täita seda sõjalist vaakumit. see, seega see öö, öö, Vaikse ookeani kaubanduslepe on see, seotud ka meie enda julgeolekuprobleemidega. ja võib juhtuda, et see Pax Americana muutub öö, Pax Sino, Sinoaks siin keegi ka ütles, et ameeriklased on hüljanud strateegilise mõtlemise. ja valitsus on seda teinud. teatud küsimustes. sest nad peavad rahuldama teatud valimisringkondade soove aga meie jaoks on äh, katastroof see, et venelastel on küll äh, strateegia, aga neil pole selle elu rakendamiseks vahendeid, eurooplastel on küll vahendid, aga mitte strateegiat, ainult hiinlastel on nii strateegia kui ka vahendid. ja kui nüüd äh, läänemaailm koostööd ei tee ja neil ühtset strateegiat ei ole, TTIP-i polnud vaja mitte Äh, ainult majanduse jaoks, vaid meil on vaja äh, selle põhjal üles ehitada ülemaailmne majandussüsteem, me ei räägi ainult mingisugusest tollitsoonist, vaid äh, hoopis suurematest mõõtmetest ja see TTIP light võib meil, võib meid küll esimesest kriisist välja tuua, aga tal ei ole seda strateegilist mõõdet ja see ei suurenda julgeolekut jah, me teame, et meie oleme justkui nõrgemad kui ameeriklased, aga ega ameeriklaste olukord ka parem ei ole. ameeriklaste riigivõlg on suurem kui näiteks Itaalialgi ameeriklased võlgnevad jaapanlastele, hiinlastele, eurooplastele neli koma viis triljonit dollarit. seega maailm on savijalgadel. ning äh, tuleb mõista, et äh, me peame ameeriklastega koostööd tegema ka selle jaoks, et, et leevendada vastastikust nõrkust see on poliitiliselt tähtis, aga see tähendab ka seda, et eurooplased peavad lõpuks ärkama. ning ma ei pea silmas seda kahte protsenti, kaks protsenti kaitsekulutuseks kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks või millelgi see pidi olema. vabandust, ma ei soovi teid segada, sest järgmine, järgmine punkt on teie raport aga kas ma võin lõpetada? me peame mõistma, et me peame ise tugevamale äh, positsiooni saavutama see, äh, see kaks protsenti pole niivõrd tähtis. me peame äh, suutma saavutada olukorra, kus meil on enda Euroopa kaitsesüsteem selleks peame me olema valmis ka raha eraldama, me peame tervet struktuuri muutma. me peame lahti saama sel-, nendest vanadest riiklikest struktuuridest ja sellest, et keegi ei soovi koostööd teha. kõik sõltuvad ameeriklastest. siis öö, Äh, äh, juhtub nii, et me ei suuda vastu astuda Süü-, Süürias äh, venelastele või Assadile, me peame saama samuti laua taha, seetõttu on meil vaja öö, öö, struktuurset muutust Euroopas, nagu Macron seda nõuab ja paljud teised, see on eeltingimus selleks, et Euroopa oleks tugev ning ainult tugevust ameeriklased austavad, seeläbi saab tõesti saavutada uue taseme meie partnerluses ameeriklastega. Uh, uh, uh, Danke schön, härra Brock ja siinkohal lõpetame selle arutelu. suur tänu meie külalistele, tegemist oli väga hea analüüsiga ja nagu ma juba ütlesin äh, varem, väga oluline on jätkata sellist arutelu, sellepärast et me peame kuidagi äh, neid suhteid pisut selgitama ning leidma parima tee Euroopale. suur tänu meie tänastele külalistele ning loodetavasti jätkame oma koostööd. aitäh teile! We will continue immediately ja kohe jätkame, järgmine päevakorrapunkt on härra Brock, teie Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide suhted